proua Baltsaanile. tere hommikust. mandaat pidada läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga tähendab, et algab äh, eelarve läbirääkimiste kõige praktilisem faas, mis tähendab seda, et eelarve pädevad asutused tõesti alustavad sisulisi läbirääkimisi selleks, et saavutada suured tulemused. ja ennekõike ma tahaksin äh, öelda, et ma loodan, et see kolmepoolne äh, kohtumine tõesti avab meile suured võimalused, mida me käest ei lase. tähtis on, et et valitseks realistlik lähenemisviis ning liikmesriigid ju me teame, praegu konsolideerivad oma eelarveid ja see on väga keeruline protsess. ja seda tuleb teha selleks, et võidelda kriisi vastu ja et jälle majandus käima lükata, mis tähendab seda, et praegusel hetkel Euroopa Liidu eelarve saab anda lisandväärtust, rahalisi vahendeid investeeringuteks ja vajalikeks kulutusteks ning seetõttu etendab ta väga tähtsat osa. ja mis on otsustava tähtsusega, on see, et me peame mm, silmas pidama strateegiat kakskümmend kakskümmend ja see on Euroopa Parlamendil väga südamel kohe kohtumiste alguses. meil tuleb astuda esimene samm eh, strateegia praktilisel ellurakendamisel ning ainult nii on võimalik jälle Euroopa Liit käima lükata. nii et eh, meil on vaja nüüd meie strateegiale kakskümmend kakskümmend finantsmõõde anda, teha seda järjekindlalt ja usaldusväärselt ja meil ei õnnestu nii au, ah neid plaane saavutada, kui me kohe ei alusta, nii et meil on vaja instrumenti, mis paneb jälle meie majanduse tööle ja see on peatähtis silmas pidada. järjekindlus, usaldusväärsus, auahnus, strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide elluviimisel, need on need tegurid, mis on otsustava tähtsusega sest ainult nii me tagame stabiilsuse Euroopa Liidus, meil on seda praegu hädasti vaja. loomulikult on teisigi tegureid, nagu meie ühisvaluuta, meie ühised tegevuspoliitikad ja kindlasti tuleb silmas pidada seda, mis toimub Vahemere piirkonnas, meil on vaja Euroopa Liidu välisdimensiooni peale mõelda Eh, hetkel ei ole meil korralikku liidri rolli selles piirkonnas. nii et eelarve on üks instrument ja nüüd tuleb meil see hea, läbi rääkida, see instrument peab hakkama tööle. nii et asi ei ole mitte ainult eh, väljamaksetest järgmistel aastatel, vaid me peame mõtlema ka kohe praegu kasutatava eelarve peale ja ikkagi jälle järjekindluse ja usaldusväärsuse peale. me ei tohi kõhelda Euroopa eelarve kasutamisel, sest see on peamine instrument, mis aitab meil võidelda kriisi vastu ning on vastukaaluks liikmesriikide eelarvete konsolideerimise protsessidele. nii et meil on vaja leida õige viis, kuidas tagada turvalisus ja julgeolek Euroopa Liidus selle instrumendi kaudu ning kindlasti ei tohi me võimalustel äh, käest lasta võimalusi, mis kolmepoolsed kohtumised meile pakuvad, meil peab toimuma kasulik ja avameelne mõttevahetus, tähtis, et need valikud, mida meie siin teeme, pälviksid ka meie läbirääkimispartnerite tunnustuse nii et eelarve on väga oluline dokument ning ta peab saatma õiged signaalid selle kohta, et me suudame töötada Euroopa Liidu huvides, mis on praegu äärmiselt vajalik. ma tänan, proua Baltsani. nüüd volinik Levandovski härra president, lugupeetud raportöör, ma olen siin, et ära kuulata teie seisukohtad eelarveprojekti kohta, mille Euroopa Komisjon esitas ning samuti kolmepoolsete kohtumiste mandaadi kohta jah, e, eelseisvad kolmepoolsed kohtumised on see koht, kus meil on, avaneb võimalus arutada Euroopa Parlamendile huvi pakkuvaid küsimusi muuhulgas. aga see selgus ka raportööri sõnavõtust, et e, praegu on meil erakorralised asjaolud ja eelarve koostamine ja kompromisside saavutamine Eh, selle üle ei saa olla tavapärane. praegu tõesti ühelt poolt konsolideeritakse riigi eelarveid ja teiselt poolt on vaja investeeringuid kasvu ja töökohtade tagamiseks. see on kõik teostatav. isegi kriisioludes on ju meil vaja investeeringuid sellest, et selleks, et Euroopa majandus saaks taastuda. selline ongi meie seisukoht kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas jah, me oleme siia sisse pannud prioriteedid, mis seonduvad strateegiaga kakskümmend kakskümmend eh, ja kuuskümmend kaks koma kaks miljardit eurot ehk nelikümmend kolm koma viis protsenti kogu eelarvest on pühendatud just strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamisele eh, Lissaboni eh, lepinguga seotud kulutused kasvavad neli protsenti ja see on esimene osa eelarvest ja vastusest meie väljakutsetele. teine osa loomulikult on eh, haldamine, nullkasv on haldusvallas ette nähtud ja negatiivsed prioriteedid on samuti ette nähtud. seal oleme programmid väga karmilt läbi hinnanud, kas nad toimivad või mitte ja siis juba tulemusnäitajate alusel mõnedes valdkondades on eelarve väiksem kui äh, esialgselt eh, planeeritud aastal kaks tuhat kaksteist. eelarve kaks tuhat kaksteist on pea üheksa miljardit allapoole finantsperspektiivi eh, ülemlaest, mis on aastaks kaks tuhat kaksteist ette nähtud mm meie ühine kohustus on ju reageerida nendele arengutele, mis toimuvad ülemaailmselt ning eriti aktuaalne on see Vahemere lõunaosa puhul. me oleme kokku leppinud muudatusettepanekus äh, number üks aasta kaks tuhat kaksteist eelarve kohta, et me äh, moderniseerime oma eelarvelist reageeringut sellele, mis toimub Vahemerel ja üks miljard kolmsada miljonit eurot on ette nähtud aastast kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist nendeks eesmärgideks, mis tähendab, me peame koondama täiendavalt viissada miljonit eurot praegu Lõuna Vahemere jaoks ja selle piirkonna naabrite jaoks. aga see kõik toimub paindlikkusinstrumendi mm, arvelt, sada viiskümmend miljonit eurot tuleb sealt Äh, maksed peavad kasvama neli koma üheksa protsenti, aga selleks, et täita meie õiguslikud kohustused, mis finantsperspektiivi lõpus kasvavad. ja ma tahan veel kord üle korrata, äh, üheksa miljardit äh, vähem kui ülemäär, mis oli ette nähtud aastaks kaks tuhat kaksteist nüüd uurimis- ja arendustegevus kasvab, ühtekuuluvuspoliitikale eraldatavad rahalised vahendid kasvavad, sest meil on abikõlbulikud programmid, osa lõppenud ja me peame nüüd välja tegema väljamakseid. aga üldjoontes ka ühtekuuluvusvallas me oleme allapoole ülemmäära, mis on kehtestatud aastaks kaks tuhat kaksteist liikmesriikidele. nii et eh, ma ei arva, et nõukogus läbirääkimised saavad kerged olema, kui me hakkame arutama kaks tuhat kaksteist eelarvet, aga kaks tuhat üksteist eelarve eh, arutamine oli väga konstruktiivne. tähtis on, et meil järgmiseks aastaks oleks hea eelarve, mis ühelt poolt tagab konsolideerimise, teiseks kasvu ja töökohad ning ka, et menetlus oleks vähem närviline ja palju sujuvam, kui oli kahe tuhande üheteistkümnenda aasta menetlus, aitäh! suur aitäh teile, härra volinik! nüüd läheme edasi väliskomisjoniga, proua Muunis, poolteist minutit. suur aitäh! see lähenemisviis, mille komisjon on valinud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve jaoks, näib olevat piiratud, sest komisjon taotleb praegu ainult seda, et ta suudaks vastata kitsastele õiguslikele reeglitele, mis eelarveprotsessi Äh, piiritlevad ja sellega ei saa me nõustuda. me ei saa nõustuda sellepärast, et Euroopa Liit peab andma ka lisaväärtust. nagu raportöör ütles, me võime selle äh, eelarvega leppida niikaua, kuni see vastab kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale ja aitab luua äh, töökohti ning tõsta majanduskasvu kuid me ei tohi õõnestada seda, mis puudutab meie erinevaid fonde ja välispoliitikat. nõukogu ja komisjon peavad tegema koostööd selleks, et tagada Euroopa Liidu äh, tähtis koht äh, globaalsel areenil. seda eesmärki on väga raske saavutada nende praeguste ettepanekute raames. me tahame ju ka edendada rahu maailmas, kaitsta inimõigusi ja nõnda edasi. kõik need küsimused on olulised, need on olulised ka meie komisjonile ja kui me hakkame vaatama Euroopa naabruspoliitikat, seda, mis toimub Vahemere ääres, siis eh, ka nende arengute kajastamiseks tuleks leida eelarvevahendid. komisjon on teinud ettepanekuid eh, Palestiina kohta, kuid eh, raha on vähendatud saja miljoni euro võrra ja see on ehm, halb. Lähis-Ida ning ka ehm, ÜRO UNRWA projekti alane töö on väga oluline ja seetõttu peaks komisjon äh, rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas neid eesmärke täita, mitte lihtsalt kogu aeg eelarvet kahandama. Vahemere-äärne piirkond on kahtlemata väga oluline, aga samas ei tohiks unustada teisigi välispoliitilisi projekte või välispoliitilisi huvialasid, näiteks Ladina-Ameerika piirkonda minevikus on ähm, meil läinud halvasti, äh, minevikus on äh, tekkinud probleemid ja nüüd on tekkinud probleemid eh, veel ka tööstus ja teiste suurte sissetuleku, tulekutega riikide puhul. see tähendab seda, et meil peavad olema vajalikud rahastamisvahendid. lubage mulle veel pool sekundit eh, ma tahtsin lisada, et eh, meil on vaja seda eelarvet kasutada nii paindlikult kui vähegi võimalik. suur aitäh teile! ning äh, nüüd saab sõna eelarvekomisjoni esindajana härra Tšatšimarkakis äh, pooleteistkümneks minutiks. suur aitäh äh, teile, president! ma pean ütlema eelarve kontrolli komisjoni nimel seda, et tihti öeldakse meile, et et tegelikult teeb kaheksakümmend protsenti eelarve tööst ära liikmesriik, et nemad vastutavad eelarve eest kaheksakümne protsendi mm, ulatuses. Ulatuses ning äh, Briti peaminister härra Cameron ütles, et ei ole vaja rohkem raha küsida, vaid äh, tuleb seda raha, mis on, lihtsalt paremini kasutada. ning äh, kes toetas kahe tuhande kümnendal aastal Ühendkuningriiki? milliseid projekte tehti, millised peatati, äh, need projektid, mida enam jätkata ei saanud, äh, kannatasid sellepärast, et reeglid olid liiga keerulised. ja seetõttu ma arvan, et kõik me peaksime taotlema paremaid reegleid, äh, paremat järgimissüsteemi ja arvestama rohkem ka tähtsate faktoritega nagu teadusuuringud võib-olla oleks hea, kui meil oleks hea projekti auhind, siis oleks lihtsam ka jälgida või järgida seda, kuidas inimesed projekte täidavad. meil oleks vaja ka eraldi laene ja grante just projektide jaoks, siis paraneks projektide kvaliteet. suur aitäh teile, härra Tšatši Markakis, nüüd saab tööhõive sotsiaalasjade nimel äh, sõna proua Peeres. härra president, äh, härra volinik, kõik need prioriteedid, mille meie komisjon välja tõi, viitavad sellele, et tõsine kriis jätkub, kakskümmend kaks miljonit inimest on töötud, millest umbes viis miljonit on noort. seega peab meie juhtliiniks olema tööhõivepoliitika ja me oleme palunud ka nõukogul mitte võtta tööhõivet kui teisest küsimust ja eelarve saneerimisest tuleb teha kahe tuhande üheteistkümnendaks, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks prioriteet. see, siin tuleb samuti rõhuda strateegia kaks tuhat kakskümmend viiele suurele eesmärgile ja eriti tööhõive tõstmisele, vähendades vaesuse ja sotsiaalse eraldatuse all kannatavate inimeste arvu Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete vahel peab olema kooskõla. täname proua Baltsaanit selle eest, mida ta on teinud, suur tänu. aitäh teile. suur aitäh ning nüüd üheks minutiks härra Surjan Regionaalarengu Komisjoni nimel. suur aitäh teile, härra president regionaalarengu komisjoni nimel soovin omalt poolt öelda, et me oleme seda ettepanekut arutanud ja ka toetame seda, sest me arvame, et see ettepanek on hoolikalt kujundatud ning aitab meil pidada kolmepoolseid läbirääkimisi ja samuti on äh, selle koostamisel arvesse võetud eelarveprotsessi erisusi. regionaalarengu komisjoni nimel ütlen ka seda, et kõige tähtsamaks küsimuseks on meie silmis ühtekuuluvuspoliitika rahastamine ja me rõhutame, et seitsmeaastase eelarvetsükli jooksul oleme me nüüd jõudnud sellisesse seisu, kus liikmesriigid on korduvalt äh, nõudnud äh, või taotlenud suuri summasid ja neil on äh, õnnestunud ka rohkem Euroopa Liidu raha ära kasutada. eelmise aasta jooksul kasutati Äh, kaks korda rohkem äh, raha kui ühelgi teisel äh, aastal, seda siis, seda siis selles liikmesriigis, mida mina tunnen kõige paremini, ma arvan, et see trend on samasugune ka teistes liikmesriikides ja me toetame seda. aitäh, sõna saab proua Kapulas, härra Kapulas Santos Põllumajandus- ja Maaelu Arengu Komisjoni nimel. suur aitäh teile, härra president, ma tahaksin rääkida rubriigi kaks alajaotusest kaks ja kõigepealt esimesest sambast, mille puhul minu meelest mingeid suuri probleeme ei ole sest, sest äh, üheksakümmend protsenti puudutab sellest kulukohustusi, mida rakendatakse peaaegu sajaprotsendiliselt aastal kaks tuhat kaksteist äh, maksame me selle rubriigi alt, äh, selle rubriigi alajaotuse alt välja umbes kolmkümmend protsenti laienemiskuludeks. ja meil on võimalik rahastada eraldi ka neid liikmesriike, kellel on parasjagu mingeid eh, probleeme ning selleks jääb siis ülejäänud seitsekümmend protsenti. kuid ma tahaksin teie käest küsida ka midagi väga olulist ja see on seotud spetsiifiliste probleemidega ehk siis eh, puuvilja ja juurvilja programmiga koolides. sellega, et tuleks toetada neid, kellel on seda abi kõige rohkem vaja. ma arvan, et Euroopa Kohus nõustub et äh, neid programme on vaja vähendada, et puuvilju ja juurvilju enam nii palju ei jagata, kuid mina arvan, et neid tuleks jagada ja et tuleks kasutada sekkumismehhanisme. sellepärast, et meil on praegu tõsine kriis ja me vajame solidaarsust, mis ei ole ju lihtsalt sõnakõlks, vaid mis peaks kajastama meie poliitilisi prioriteete ja seda, et meil on südametunnistus ja seetõttu loodetavasti komisjon selle ebaõiglase olukorra ka kiiresti parandab suur aitäh teile, härra Kapulas Santos ning nüüd saab sõna härra Ludvigson. suur tänu. meie komisjon tahab rõhutada kolme prioriteeti. kõigepealt peab meil olema uus äh, finantsjärelevalve Euroopa tasandil, mida oleks võimalik finantseerida see tagab äh, finantsturgude stabiilsuse. uute ülesannete hulgas peab läbi viima kindlasti uuringuid ja samuti tuleb paremini planeerida. majandusjuhtimise pakett peab olema tõhus algusest peale ja kolmandaks tuleb ette näha manööverdamisruumi eelarve tasandil eelarvestatistika jaoks. statistika puudumine äh, on üheks kriisi põhjuseks, seda ei tohi kunagi unustada, suur tänu. suur tänu, härra Ludvikson, nüüd üheks minutiks härra Pütikohver. suur tänu, härra president, härra volinik, proua raportöör tahaksin kõigepealt tänada raportööri oma fraktsiooni nimel. raportöör on tõesti väga head tööd teinud ja ma arvan, et see on meile kõigile heaks eeskujuks. Te ütlesite komisjonile, et ei taha teeselda, et midagi ei ole juhtunud ja samamoodi jätkata. see on väga oluline. kui me mõtleme energia prioriteetidele, strateegiale kaks tuhat kakskümmend, siis meil on mulje, et komisjon kipub jätkama uute projektidega, kuid prioriteetidele ei pöörata tähelepanu ja energiale näiteks ei pöörata tähelepanu, me ei saa ka niimoodi teha. me peame oma raha suunama sinna, kuhu me oma sõnad suuname. peale selle tuleb arvesse võtta ka suurprojektide maksumuse tõusu nagu Galileo või muud projektid. ja mis puudutab VKE-sid, siis tahame neile tagada prioriteetset ligipääsu rahastamisele, eriti uuendusele põhinevatele rahastusele. suur tänu, palume nüüd äh, madam Keller. suur tänu libekomisjon leiab, et enne kui me algatame uusi meetmeid või programme, tuleb olemasolevaid õigesti hinnata ja seda hinnangut tuleb uute programmide aluseks võtta. me näeme siin ruumi sünergiale, selleks et vältida kattumist ja muutmaks asju lihtsamaks ja tagamaks, et kõigel, mida me teeme Euroopa tasandil, on lisaväärtus. libekomisjon usub, et meil peaksime vaatama, mis toimub meie ümber maailmas ja me peame parandama oma kulutamisvõimekust, äh, rändajate põgenike kaitse, kuid ka romide kaitse osas. me peame täitma oma olemasolevad kohustused ja lõpuks libekomisjon usub, et suur osa sellest uuest eelarvest tuleb panna reservi. suur tänu teile. suur tänu. ma ei näe härra Sadargast siin. seega proua Matera, palun. suur tänu, kallid kolleegid. me oleme keerulises äh, kontekstis, majanduslikus osas ja see äh, nõrgestab liikmesriike, kes püüavad äh, riigivõlgadega hakkama saada. see on vähendanud aga avaliku sektori investeeringuid olulistes valdkondades strateegia kaks tuhat kakskümmend on kahe tuhande kaheteistkümnenda e-, aasta eelarve südames ja siin on meetmed selle nõiaringi murdmiseks, nagu komisjon ütles, siis mina leian kahetsusega, et selliste programmide nagu Progress eelarve tõus on olnud väga väike, see aga toetab noori ja võrdõiguslikkuse eest võitlust ja see programm lubab samuti võidelda naistevastase vägivalla vastu, seega peab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve peab lubama vastata konkreetselt Euroopa ees seisvatele väljakutsetele. aitäh proua Materale! mingem nüüd fraktsioonide eelkõnelejate juurde. härra Lavia Rahvaparteist, palun. suur tänu. härra president, kallid kolleeg-, härra volinik, kallid kolleegid, kolm institutsiooni tegelevad täna eelarvega, ülesanne ei ole lihtne, tuleb leida ressursside tase, mis vastab eelmise aasta tasemetele ning vastata ka uutele väljakutsetele. tuleb leida kesktee äh, majanduskasvu ja teiselt poolt äh, rangete meetmete vahel. täna on parlament valmis selle olulise dokumendi üle hääletama, sest tegemist on mandaadiga ja me rõhume eriti nõukoguga läbirääkimistele äh, rahvapartei püüab seda dokumenti rikastada ja ma tänan proua Baltsaanit tehtud töö eest. rõhutame veel kord, et me peame, meil peavad olema piisavad vahendid, mis lubavad finantseerida erinevaid strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärke, mis on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve südames. me rõhutame seega ka Euroopa Liidu eelarve tähtsust, mis lubab Euroopa Liidu liikmesriikide poliitikat toetada, mis toetaks areng, teadusuuringuid, arendustegevust, innovatsiooni, tööhõivepoliitikat, VKE-de poliitikat. Need on meie prioriteedid. investeeringud selles sektoris tunduvad mulle ainukese viisina, kuidas kriisist väljuda sellepärast rõhutan siin äh, Euroopa Liidu lisandväärtuse tähtsust ja me peame selle konkretiseerima läbi eelarveprojekti. võib-olla ma peaksin siin ka ülejääki meelde tuletama. Need äh, vahendid, mida ei ole kasutatud, peavad jääma Euroopa Liidu käsutusse. praegu ei ole meil veel õiguslikku alust, mis lubaks Euroopa Liidul säilitada neid vahendeid. see sõltub, see äh, kehtib ka sanktsioonide puhul. me peame vältima seda, et eelmise aasta detsembri olukord korduks, meil on vaja leida tasakaalustatud olukord liikmesriikidega, ilma et me loobuksime strateegilisest poliitikast ja meie põhilistest prioriteetidest. kui me tahame tagada Euroopa Liidu äh, majanduskasvu, siis me peame sellele mõtlema. suur tänu härra Laviale. nüüd palun proua Hertsog. suur tänu. jõudsin õigel ajal kohale. tervitan kõiki kolleege. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve on majandusjuhtimise paketi väike vend, sest äh, eesmärk on sama, luua majandus- ja finantstasakaalu tingimused, suurendada konkurentsivõimet ja tööhõivet. meil on vaja e tulemusi, meil on vaja töökohti, meil on vaja majanduskasvu, tööstuspoliitikat, teisisõnu, meil on vaja tugevat Euroopa Liidu poli-, majandust me ei saa loota SKT kasvule nendes tingimustes, kus me praegu oleme, kus meil on ebastabiilne euro, me ei saa loota, et institutsioonid äh, toimivad paremini. Euroopa Liit peab olema oma kodanike teenistuses, me oleme oma eesmärgid sõnastanud, me peame nüüd lihtsalt äh, ellu viima strateegia kaks tuhat kakskümmend selle asemel, et äh, langeda, meil on vaja uut tööstusrevolutsiooni ja meie uus eelarve peab arvesse võtma strateegiat kaks tuhat kakskümmend. me räägime selle kümneaastase programmi teisest aastast, me ei saa lihtsalt öelda, et me hiljem äh, kümne aasta jooksul saavutame oma eesmärgid ja ütleme Euroopa Liidu kodanikele praegu, et me vähendame nende eelarveid. kahe tuhande kaheteistkümnenda ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve ja seitsmes raamprogramm peavad neid eesmärke toetama. suur tänu. palun, härra Haglund. suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada suurepärast äh, tööd, mille raportöör on ära teinud ja strateegia kaks tuhat kakskümmend on tõepoolest äh, põhiline joon siin, see on tulevikustrateegia, millele peab keskenduma ka mitmeaastane finantsraamistik. arvan, et seega on äh, praegune eelarveprojekt otsustav oleme alustanud pikka ja keerulist äh, protsessi, mis algab kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvega, siin oleme suutnud äh, siiski kokkuleppele jõuda nõukoguga ja meie jaoks mõned komisjoni ettepanekud lähevad kahjuks liiga kaugele arvan, et peaksime suurendama just tõhusust, enne kui suurendame arve. tahaksin samuti rõhutada, et igal aastal teatud sektorites näeme, kuidas suurendatakse eelarveid ja sellest tekib ülejääke ja me peaksime sellist kordumist vältima. meie jaoks on väga oluline näha, milline on äh, majanduslik reaalsus Euroopas. see tähendab, et eelarve ei tohi olla nii suur, nagu komisjon seda ette näeb. on selge, et me ei saa jääda ka nullkasvu juurde, kuid äh, võib-olla me peaksime oma prioriteete paremini kasutama ja tundub et me saame seda teha, kui me võtame vastutuse. suur tänu, Haglund. härra Pukrus, palun. Kreeka olukord on äh, praegu väga keeruline ja äh, Euroopa Liidu liikmesriigid ei mõista olukorra äh, tegelikku olemust kreeklaste võlakoorma suurendamine tegelikult töötab vastu oma esialgsele eesmärgile. Kreeka äh, peaks, äh, osa Kreeka võlast peaks lihtsalt kustutatama juhul, kui Kreeka võtab vajalikke fiskaalmeetmeid. Saksa, Prantsuse ja Kreeka pangad tuleb rekapitaliseerida ning äh, osaliselt võib-olla tuleb siin kasutada riigi võlakirju kuid Euroopa Keskpank on samuti äh, oma lahendused tegelikult juba ammendanud. kakskümmend aastat tagasi räägiti ju sellest, et Euroopa Keskpank on sõltumatu asutus, mis ei äh, saa tegeleda äh, riigivõlgade kustutamisega. praegu on Euroopa Keskpanga mandaat muutunud vastuoluliseks, kuid ikkagi peame arvestama just selle kontekstiga, kui vaatleme kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet illusoorne on arvata, et liikmesriigid suudaksid eelarvesse rohkem panustada, arvestades seda, milline on maksumaksjate koormus juba praegu. viie äh, maksu, kõige maksujõulisema riigi äh, valitsusi ei tohiks samuti kõrvale lükata me peaksime meeles pidama ka seda, kui rasked olid eelmise aasta lõpu äh, läbirääkimised ning võtma seda kui hoiatavat eesmärki ma arvan, et Euroopa Parlament peaks käituma realistlikult ja realistlikult otsa vaatama neile väljakutsetele, mis Euroopa Liidu ees seisavad, aitäh. nüüd äh, Roheliste fraktsiooni nimel saab üheks sõnaks proua Trüppel sõna, üheks minutiks proua Trüppel sõna. Äh, härra president, kallid kolleegid, volinik, äh, kõigepealt ma tahaksin üldjoontes toetada seda, mida ütles härra Levandovski, just seesugustel aegadel, nagu meil praegu on, on vaja leida õige tasakaal ühelt poolt kokkuhoiu vahel, teiselt poolt heade kulutuste vahel, on vaja investeeringute tempo säilitada ning tähtis on, et majandus ei teeks allakäiku, nii et ma olen üldjoontes öelduga nõus ja sellest lähtuvalt peame ka oma eelarvele lähenema ja seda hindama. nagu volinik ütles, me tõesti üritame seda teha, meie kui rohelised eh, tahame ka natuke kritiseerida. kui me vaatame kõige suuremaid projekte, siis näiteks see eh, termotuumasünteesi reaktori projekt näiteks on ju eh, projekt, mis saab selle aasta eelarvest kõige rohkem raha juurde, kas see on ikka õige? tegu praegusel ajahetkel, samas kui taastuvate energiaallikate alased projektid lihtsalt tühistatakse. kui Euroopa Liit tahab tõesti, et tal oleks korralik kliimamuutuste vastu võitlemise poliitika, siis ei tohi raha mujale suunduda, vaid minema just nendesse projektidesse. ja sellepärast me ei saa teie ettepanekuid toetada, sellele vaatamata, et seal on palju positiivset. ma tänan ja nüüd vasakpoolsete eh, fraktsiooni nimel härra Portas. ma tänan, härra president. Eh, minu fraktsioon peab neid arutelusid ka väga oluliseks, aga ma tahaksin tõstatada ühe poliitilise aspekti, mis dokumendis ei kajastu, see puudutab olukorda Kreekas ja ka minu koduriigis Portugalis mida Claude Juncker hiljuti ütles. kaks riiki ja võib-olla ka äh, tulevikus veel mõned teisedki riigid avastavad, et nad on sattunud äh, kokkuhoiu lõpmatusse tsüklisse, üks kokkuhoiumeede järgneb teisele. ja sellel on selged tagajärjed avalikus sektorisse tehtavatesse investeeringutele ja samuti töökohtadele. me peame vaatama kaugemale kui aasta kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist ning hea seisma selle eest, et Euroopa Liit tõesti omaks korralikku finantseerimispoliitikat just nende riikide jaoks. ei saa niimoodi rahalisi vahendeid suunata sinna avansi korras, vaid tähtis on, et et toimuks ka kaasfinantseerimine, kui raha eraldatakse ja et liikmesriikidel endil oleks korralikud tegevuspoliitikad töökohtade ja kasvu tarvis. ma tänan nüüd EFT fraktsiooni nimel proua Andreasen, üks minut. härra president, kui me räägime sellest, kuidas päästa Kreekat eh, maksejõuetusest ja kohustuste mittetäitmisest, mis võib põhjustada majandusliku tormi kõikjal maailmas, meie koda palub suurendada kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet pea viie protsendi võrra, aga see ei ole vastuvõetav maksumaksjatele Euroopas ning see kuidagimoodi ei tõsta Euroopa Liidu institutsioonide usaldusväärsust. Euroopa Liidu eelarve äh, ei vii meid kriisist välja. on mitmeid valdkondi eelarves, kus me teame, on võimalik kärpida kulutusi ja nurjunud projektid peavad lõppema sellised projektid, kus on rikkumisi või piirkonnad, kus ei austata inimõigusi, peavad lihtsalt lõppema ja kui terve mõistus võidab, siis parlament hääletab selle poolt, et vähendada Euroopa Liidu eelarvet aastaks kaks tuhat kaksteist ja kui see ei juhtu, siis juba praegu kannatanud kodanikud peavad lootma, et nende riigijuhid hakkavad neid kaitsma. ma tänan, proua Andreasen ja nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta saadik härra Hartong, palun ma tänan, härra president, täna me arutame Euroopa Liidu eelarvet aastaks kaks tuhat kaksteist ja loomulikult me oleme selle viieprotsendilise kasvu vastu, mis on ette nähtud Euroopa Liidu eelarves. ikka rohkem raha suunatakse kasututesse Euroopa Liidu projektidesse ja sellega lihtsalt võetakse üha öö, enam raha üha enam raha Euroopa Liidu maksumaksjatelt ja näiteks üks koma kolm miljardit ITER projektile on täiesti vastuvõetamatu. samas tähtsad projektid jälle kaotavad rahas ja see näitab, et meil ei ole korralikku nägemust. igal Euroopa Liidu liikmesriigil on oma eelarve aastaks kaks tuhat kaksteist ju olemas. Hollandi valitsus peab kasutama oma õigust ja mitte heaks kiitma eelarvet, kui tegemist on ainult sellisel juhul kiidab ta selle heaks, kui tegemist on nullkasvuga eelarvega. ma kutsun üles Hollandit ja teisigi liikmesriike, kasutage oma vetoõigust eelarve üle hääletamisel. ma tänan ja nüüd läheme edasi teiste kõnelejate juurde. kõigepealt härra Kariga, kaks minutit. ma tänan, härra volinik Levandovski. Te räägite alati väga mõistlikku juttu ja sellepärast minu fraktsioon toetab teid. käesoleval aastal eelarve läbirääkimiste mandaat on tähtsam kui varasematel aastatel. põhjuseks on see, et me peame läbirääkimisi ka eelseisvate finantsperspektiivide üle. nüüd möödunud aasta lepitusprotsess, mis toimus juunikuus, näitas meile, et meil on tõsiseid probleeme ja need probleemid kordusid novembrikuus, nii et loodetavasti nüüd institutsioonid suudavad paremini konsensusele jõuda kui seda möödunud aastal. proua Baltsani on koostanud väga mõistliku mandaadi. see hõlmab kõiki neid tingimusi, mille üle läbirääkimisi pidada ka, kui me hakkame arutama finantsperspektiivi ja arvesse on võetud strateegiat kakskümmend kakskümmend, seda, et meie eelarve peab olema selline, et võimaldab meil täita kohustused, mis juba oleme endale võtnud. E, nii et sellepärast on väga tähtis, et kolmepoolsed kohtumised ka edukalt lõpeksid, sest see ju mõjutab ka eelseisvaid eh, finantsperspektiivi üle peetavaid läbirääkimisi. me toetame Euroopa Komisjoni soovi et, et neli koma üheksa protsenti kasvavad maksete assigneerikud. Need, kes seda ei toeta, mõelge selle peale, kuidas käesoleva aasta eelarvet täidetakse, meil on tõesti probleeme eriti solidaarsusinstrumentide vallas, me teame, et need on rahad solidaarsusfondist on ju suunatud kõige vaesematele ja vajalik, vajadustes olevatele piirkondadele. proua Grelier. suur tänu, tahaksin tänada raportööri selle teksti eest, mis toob välja vajaduse riiklike eelarveid panna strateegia kaks tuhat kakskümmend raamesse meie ülesanne on keeruline, komisjon püüab vastata kõikidele nõudmistele, mida liikmesriigid esitavad, jättes kodanikud kõrvale. see, mida me näeme toiduabi puhul, on sümptomaatiline. ma lugesin pressist, et Euroopa Komisjon kavatseb vähendada drastiliselt vähendada oluliselt abi. selle abi kahtluse alla seadmine illustreerib Euroopa moraalset läbikukkumist me peame tähelepanu pöörama kõige vaesematele, kõige nõrgematele ja kui me võtame endale tehnilised aspektid ettekandeks, et me seda ei tee, siis see vähendab meie usaldusväärsust. komisjon narrib kodanikke ja parlamendisaadikuid. härra volinik, ma loodan, et te ei jää kurdiks meie üleskutsetele. suur tänu. ma tänan. ja nüüd üheks minutiks saab sõna proua Jensen. proua Jensen ei ole siin saalis sind annan siis sõna härra Ellesile üheks minutiks. Uh, see oli teist tõesti suuremeelne, härra president. ma tahaksin väljendada tunnustust raportöörile, tal on olnud väga raske töö teha, arvestades, et ähm, need auahned plaanid, mis meil on strateegias kakskümmend kakskümmend, on selge, et on vaja finantseerida väga paljusid erinevaid projekte, aga probleem on selles, kuidas neid auahneid plaane ka finantseerida praegustes rasketes oludes, nagu me näeme ka e, nõukogus toimuvatest aruteludest euro üle, millele siin ka viidati. meie fraktsioon arvab, et rohkem tähelepanu on vaja koondada e, sellele, et raha tõesti maksimaalselt tulu annaks ja nendes valdkondades, kus tegelikult ei tohiks kärpida. E, siin on näiteks halduses nullkasv ette nähtud komisjonis, aga meil ei ole veel kõik see põhjalikult analüüsimisel olnud, nii et sügisel me kavatseme esitada komisjonile kuuskümmend küsimust eh, selle kohta ja vaatame neid valdkondi, kus rakendus on olnud halb. aga eh, me arvame, eh, et me oleme küünikud, me teame kõige hinda, aga me ei tea tegelikult asjade väärtust. aitäh teile. ning nüüd proua Vertmann, üks minut. suur aitäh kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojekt on esimene selline projekt, kus näeme kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia mõju eelarvemenetlusele. ma õnnitlen oma kolleegi ja teen mõned märkused keskmiselt on Euroopa Liidu liikmesriikide töötuse tase praegu kakskümmend protsenti, kuid Hispaanias on see keskmisest palju kõrgem. Need arvud on nii ehk naa kohutavad ja näitavad selgelt ka seda, miks noored inimesed lähevad tänavatele mässama ja märatsema ja tegelikult äh, on äh, välja kujunenud isegi nii-öelda kaotatud põlvkond, nende noorte päästmiseks tuleb äh, midagi teha. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia puhul räägime me sellest, et umbes kolmkümmend viis protsenti eraldistest läheb selleks, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat rakendada Ehm, sellega seotud eesmärke rakendada aastal kaks tuhat kaksteist, ma arvan, et komisjonil peaks olema rohkem manöör-, manööverdamisruumi erinevate sektsioonide vahel, aitäh! suur aitäh ka teile ja nüüd äh, härra Voon, poolteist minutit yeah,. Uh, suur aitäh, president! ma arvan, et me kõik äh, teame, et selle aasta eelarvealased kolmepoolsed läbirääkimised kujunevad väga keerulisteks ning meie parlamendis peame väga selgelt väljendama omapoolseid prioriteete ja olema valmis nende eest ka võitlema. teisisõnu peame me olema valmis ressursside ümberjagamiseks vastavalt oma prioriteetidele. minu meelest peaks meie prioriteetideks olema sellised poliitikad, mis aitavad suurendada tööhõivet ja majanduskasvu kõikjal Euroopa Liidus, eriti arvestades, et liikmesriigid oma eelarveid kahandavad näiteks regionaalpoliitika ja tõukefondid on peamised vahendid regioonide aitamiseks, seetõttu tuleb neid vahendeid ka piisavalt eh, rahastada ja mina toetan tõukefondide suuremat rahastamist. me peaksime rohkem tähelepanu pöörama ka koostööle ülikoolide ja teaduskeskude vahel, teaduskeskuste vahel, sest väga oluline on innovatsioon, eh, seda nii uute toodete, ettevõtete kui eh, uute töökohtade koha pealt tähtis on äh, ka tagada piisavad investeeringud, eriti transporti, energiataristutesse ja ka seda just regioonides, sest see toob samuti kaasa suuremat majanduskasvu ja rohkem töökohti. Euroopa peab täitma kohustusi, mis tulenevad Lissaboni lepingust, kui kohustuste täitmisel on vaja ka raha ja komisjon peaks ka sellele aspektile tulevikus rohkem tähelepanu pöörama, suur aitäh! suur aitäh ka teile ja nüüd proua Jensen! kuna te olete nüüd äh, siia saali jõudnud ja teil oli kõneaeg, siis on teil nüüd võimalik äh, minut aega rääkida, kui soovite. Äh, suur tänu. paljud riigid ei taha oma kohustusest kinni pidada ja siin tuleb kindlasti leida lahendus, kuid see sõltub erinevate liikmesriikide võimekusest struktuurifonde kasutada rõhutan kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve olulisust, tuleb valvata, et energiasektor oleks prioriteetne. tuleb ette näha piisavalt vahendeid taastuvenergia säästva plaani loomise jaoks, me peame kindlasti seda rõhutama, kuid samas on meil ka ITER programmi küsimus, mis on problemaatiline, komisjon paneb meid surve alla, kuid ma arvan, et hoopis nõukogu tuleks survestada, nemad on probleemiks. Te teate, et meie ei toeta siin äh, muude uuringuvahendite kasutamist aitäh ja nüüd liigume edasi vaba mikrofoni juurde, kõigepealt härra Kelly, üks minut. suur aitäh, üldiselt äh, on nii, et see raha, mida Euroopa tasandil kulutatakse, peaks andma meile lisaväärtust ja äh, kodanikud peaksid seda lisaväärtust ka nägema, kuid kahjuks äh, on lisaväärtuse mõõtmine väga keeruline ja seda peaksime me lähemalt vaatama võib-olla peaksime eelarve kujundamisel ka kodanikele liikmesriikidele tõestama, et Euroopa tõesti annab neile lisaväärtust. teiseks on kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia Euroopa Liidu tuleviku seisukohast võtmetähtsusega. kahe tuhande kahekümnendal aastal hinnatakse meid mitte ainult eelarve suuruse järgi, vaid ka selle järgi, kas me seda strateegiat oleme täitnud või mitte. kui me seda täidame, saab Euroopast parem koht suurema majanduskasvu ja rohkemate töökohtade, rohkema uue energia ja suurema arvu ettevõtetega, sellisel juhul on meie töö õnnestunud. ja lõpuks tahaksin öelda ka seda, et meil on vaja uusi omavahendeid ja mida kiiremini me need saame, seda kiiremini tuleb selline seis, kus me enam ei pea igal aastal vaidlema, suur aitäh! aitäh teilegi, härra Kelly! ja järgmine kõneleja, palun, suur aitäh, härra president, äh, ütleb äh, proua Kaardia Sabal. kõigepealt äh, soovin ma tänada raportööri selle teksti eest, mis meile on esitatud, sest eelarve on kõige tähtsam meetod, mis Euroopa Liidul on, see on kõikide Euroopa Liidu poliitikate alustala, rääkigem siis teadusuuringutest, ühtsest põllumajanduspoliitikast, välispoliitikast või millestki muust, mitte millelgi ei ole ju mingit mõtet, juhul kui neid poliitikaid ei ole võimalik rahastada. see tähendab seda, et täna, kus meil on tekkinud kriisiolukord, kus kriisiolukord juba pikka aega kestab, on eelarve veelgi olulisem kui varem, sest meil on erinevaid vajadusi, erinevaid väljakutseid, mida tuleb lahendada, aga selleks on vaja raha. näiteks koolitusprogrammid, väljaõppeprogrammid, noorsooprogrammid. ja nagu on öelnud Euroopa Kohus, peame me ennekõike aitama neid, kellel on abi kõige rohkem vaja nii et olge poliitikud, mitte lihtsalt äh, matemaatikud. ja pidage meeles, et äh, maksekohustused on äh, õiguslikult siduvad ja et neid tuleb ka täita, muidu ei ole meie tööst ju mingit kasu, sellel ei ole mingit mõtet. aitäh, härra Ferreira, samuti üks minut. lugupeetud president, aitäh teile! võttes arvesse seda, kui piiratud on tegelikult ühenduse eelarve siis ei olegi meil siin suurt midagi teha, kuid ikkagi tuleb aru saada, et see eelarve on ebapiisav erinevate ülesannete täitmiseks. praegu on Euroopas väga tõsine kriis, enamik liikmesriike on väga-väga tõsises kriisis, aga meie seame ikka täiesti vastuvõetamatuid tingimusi kaasrahastamiseks. Te teate ju, et ühenduse fonde ei kasutata piisavalt, eriti vähe kasutavad need äh, kasutavad neid need riigid, mis on kõige rohkem kannatanud. kaasrahastamine on äh, võimatu, sellepärast et riigid on äh, vastu võtnud kärpemeetmeid ja äh, tõstnud makse, kuid ikkagi ei suuda täita isegi riigisiseseid kohustusi. ma arvan seetõttu, et oma rahastamise osakaal peaks olema maksimaalselt kümme protsenti, et see peaks olema nii vähemalt nendes riikides, kus olukord on kõige raskem, sest just nemad vajavad Euroopa Liidu fonde kõige rohkem. nii et see raha ei peaks minema neile, kes seda tegelikult võib-olla ei vajagi, sest nii tekib meil lihtsalt suurem lõhe rikaste ja vaeste riikide vahel, selleks ei ole need fondid mõeldud. suur aitäh ja proua Nelson! Äh, härra Nelson, suur aitäh, härra Möltser ma äh, tean, et Euroopa Liidu liikmesriigid on pidanud äh, kärpima oma eelarveid, mis loomulikult on kodanikele olnud nagu külm dušš. järgmisel aastal hakkame arutama ka euro stabiliseerimismehhanismi, kuid selleks on samuti vaja väga väga rangeid äh, eelarvemenetlusi liikmesriikides. me peame ülejäägi liikmesriikidele tagasi maksma. aga selleks peame me kodanikke kõigepealt veenma, et just see on õige lahendus meil on äh, ju maksekohustused määratud äh, mitmeks aastaks, sest meil on mitmeaastane finantsraamistik ja leping tegelikult ei võimalda nende maksete suurusi muuta, kuid samas on meil piisavalt potentsiaali ja manööverdamisruumi säästmiseks. ja kõigepealt peaksime me tegelema pettusega ja kõrvaldama igasugused kuritarvitamise viisid, sellisel juhul on ka eelarvevahendeid palju rohkem. aitäh teile, härra Möltser ja nüüd äh, proua Hertsog, samuti üks minut. suur aitäh! nüüd on mul võimalik teha kaks äh, ettepanekut, mis on mõlemad spetsiifilised. sotsiaaldemokraatide fraktsioon toetab äh, ITER-it, kuid ei nõustu sellega, et sada miljonit eurot seitsmenda eh, raamprogrammi alt eh, ümber tõstetaks. meil on vaja üle-euroopalisi transpordiprogramme, energiavõrgustikke ja on vaja ka viieprotsendilist eh, paindlikkust. ja kui see paindlikkus klaus-, klausel on olemas, siis seda tuleb ka kasutada. tegemist on eeldusega Euroopa Liidu tõeliseks toimimiseks majanduskasvu nimel. aitäh! suur aitäh ka teile! ja sõna saab vastuseks äh, härra volinik Levandovski. aitäh! tahaksin äh, lühidalt vastata, võttes arvesse, et kolmepoolsed läbirääkimised äh, jätkuvad. konkreetsed küsimused esitati proua Grelieri ja härra Kapulas Santose poolt. Te teate ju küll, mida Euroopa Kohus ütles Euroopa Kohus seadis äh, piirangud äh, võlakirjade asjus, mis tähendab seda, et äh, viiesajast miljonist sai sada kolmteist ja see tähendab seda, et on vaja lahendust ehk kõigepealt uut õiguslikku alust. ja teine küsimus siin räägiti sellest, et äh, energia ei ole piisavalt prioriteetne, sest meil ei ole piisavaid eelarvelisi vahendeid. tegelikult äh, kasutati sel aastal raha isegi liiga vähe ära, sellepärast et äh, Nabucco projekt jäi venima ja seetõttu jäid ka investeeringud venima. ja teine asi puudutas Aserbaidžaani, sest Aserbaidžaan võitis teatavasti Eurovisiooni lauluvõistluse ja ülejäänud tööga, ülejäänud töö jäi nagu tahaplaanile kõik need probleemid tuleb lahendada järgmisel aastal, sest energiavõrgustike loomine on äärmiselt oluline. Neile, kes tahaksid eelarvet veelgi kärpida, pean ma ütlema, et meil on äh, õiguslikud kohustused, mis seavad meile kindlad äh, reeglid aastaks kaks tuhat kaksteist, seavad ka, sätestavad ka kohustuse Kreeka aitamiseks, kuid Kreeka peab samal ajal tegema kärpemeetmeid ja uusi investeeringuid ja meil on õiguslikult äh, siduvad kohustused investeeringute ja nende riikide aitamise suhtes, suur aitäh teile! suur aitäh ning lõpetuseks saab sõna raportöör proua Balsani. suur aitäh teile, härra president! tegemist oli väga huvitava debatiga ning ka sõnavõtud, mida Euroopa Parlamendi erialakomisjonides on esitatud, on olnud huvitavad ja näitavad üldiselt seda, et me oleme strateegia alal ühel meelel. eelarve on kahtlemata Euroopa Liidu kõige tähtsam instrument, sest selle abil luuakse õrn tasakaal ühest küljest konsolideeritud eelarvevahendite ja teiselt poolt majanduskasvu toetamise vahel. tegemist on tegelikult ainsa meetodiga mis äh, meil on äh, Euroopa Liidu majanduskliima äh, halvenemise vastu. Euroopa Parlament ei soovi ilmtingimata auahnet eelarvet vastu võtta, kuid kindlasti peaks meil olema selline eelarve, mis peab piisavalt tähtsaks meie prioriteete. prioriteedid tulenevad kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja puudutavad ennekõike investeeringut tööhõivesse me oleme siin kuulnud ka teadusuuringute sotsiaalse sidususe ja energia kohta. kõik need on prioriteetsed valdkonnad. ja kõigis nendes valdkondades peaks see eelarve ka kajastama seda, mis meile on tähtis nagu ma juba ütlesin, on eelarve äärmiselt tähtis instrument ja selle kujundamisel tuleb vastu võtta meile kõigile tähtsaid elemente ning eelarve peab aitama meie poliitikaid jõustada ja teostada ning samuti peab eelarve Euroopa Liitu uuesti tooma stabiilsust, võttes arvesse, et meil on ühisraha. ma loodan seetõttu, et kolmepoolsete läbirääkimiste käigus aitab meid ka see, et me kõik saame aru oma vastutusest ning et meie läbirääkimised kujunevad rahulikuks, sest see on Euroopa tulevikule kasulik. aitäh! aitäh, proua Balsani ja sellega me lõpetame antud arutelu, seda hääletatakse täna kell kaksteist. mingem nüüd järgmise punkti juurde, ühine arutelu ühtekuuluvuspoliitika üle ja kõigepealt neljaks minutiks sõna härra Piiberile